okay, colleagues, can I bring the meeting? head kolleegid, alustame koosolekuga. kõigepealt kinnitame päevakorra, mis on teile välja jagatud. kas kõik on sellega nõus? hästi, siis on päevakord kinnitatud ja edasi koosoleku protokolli kinnitamine. kaks protokolli kuuendast septembrist ja seitsmeteistkümnendast kaheksateistkümnendast septembrist. kas kõik on sellega nõus? hästi. järgmisena on päevakorra ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimise lihtsustamise kord ühisel turul ja raportöör härra Pirke saab sõna. Danke, Herr Vorsitzender. Ich er habe gerade versucht, technisch suur tänu, härra esimees, püüdsin tehnilisi probleeme siin lahendada ja mul läks kõrvust mööda, et mulle juba sõna anti kõigepealt käesoleva ettepaneku näol on tegemist väga olulise ettepanekuga, eriti nende puhul, keda see teema puudutab. sest äh, loomulikult äh, mootorsõidukite teise liikmesriiki viimise lihtsustamise kord äh, on oluline Euroopa Liidus. oluline on siin IMCO äh, komisjoni mm, hääl selles asjas, nemad ei ole veel äh, oma arvamust avaldanud, sest nad on äh, graafikust maas, aga meie vähemalt Transpordi- ja Turismikomisjoniga saame õigeaegselt oma tööga edasi minna. olen siin mõningad kõnepunktid välja toonud, mida tahaksin käesoleva ettepaneku puhul rõhutada, kuueteistkümnendal novembril on meie muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja seetõttu on meil aruteluks piisavalt aega. alguses tahtsin aga teile tutvustada selle arvamuse põhilisi olulisi punkte ja samuti tahaksin kajastada komisjoni poolt öeldut ning seejärel esitan omapoolse arvamuse selle osas, milline transpordivaldkonnas meie arvamuse tuumpunktid peaksid olema. kõigepealt, kui me vaatame selle arvamuse eesmärke, siis oluline on see, et Euroopa Liidu äh, mootorsõidukid, mis ühes liikmesriigis juba on registreeritud, äh, neid peaks saama viia üle ka teise liikmesriiki. see on oluline näiteks teistes liikmesriikides äh, teistest liikmesriikidest äh, ostetud äh, sõidukite puhul samuti on see oluline piiriülestel liikumistel ning äh, ka nende inimeste puhul, kes töötavad teatud aeg ühes liikmesriigis, teatud aja vältel teises liikmesriigis ning nendele inimestele oleks vaja lihtsamat reeglistikku, samuti peaks see halduskoormust vähendama komisjoni väitel peaks olema siin halduskoormuse ja halduskulude eh, säästmine ühe koma viie miljoni euro võrra aastas. Eh, loomulikult on arusaadav, et eh, kui äh, Äh, omavahel auto registrikeskused äh, suhtlevad, äh, peaks see toimuma kõikides liikmesriikides praeguse korra järgi. see uus registreerimine teises liikmesriigis, mis praegu on kohustuslik, enam ei kehtiks, see tähendab seda, et ühes liikmesriigis registreeritud sõiduk oleks kasutatav ja üleviidav ka teise liikmesriiki, see olekski meie eesmärk teine loomulikult oluline eesmärk on erinevate kvalifikatsioonidokumentide võltsimine ja varastamine, mis praegu on väga suur kuriteoliik ning äh, käesolevas arvamuses on pakutud äh, võimalusi, artikkel viis sealhulgas eraldi välja toodult, äh, kus on võimalik seda olulist kuritegevusliiki vähendada edasi, komisjoni ettepanek äh, rõhutab äh, siin äh, sellist terminit nagu alaline elu või asukoht. see selgitab väga konkreetselt, millises liikmesriigis tuleks registreerida mootorsõiduk, mis viiakse ühest liikmesriigist teise. see on väga konkreetselt defineeritud, et mida see alaline elu või asukoht siis täpselt tähendab see on kirjas artiklis kolm. komisjoni ettepanekust on püütud välja tuua ka ühtlustatud kuuekuune ajavahemik selle möödumisel taotleb alaliselt teise liikmesriiki asunud registreerimistunnistuse omanik sõiduki uuesti registreerimist. siin aga ma tahaksin kindlasti öelda, et siin on vastavalt liikmesriigile erinevad reeglid ja praegu endiselt arutatakse äh, milline on see kõige pikem või lühem ühtlustatud ajavahemik, Taanis on see näiteks kaks äh, nädalat ja Belgias on see kuus kuud, täpselt nii, nagu käesolevas ettepanekus on ka välja toodud. aga ülejäänud liikmesriikides on see kusagil nende kahe äärmuse vahel ja praegu käivad arutelud, milline oleks mõistlik ajavahemik, mis ühtlustatud äh, olla saaks. see ei tohiks olla liiga lühike, ei tohiks olla liiga pikk, vaid kusagil kesk, keskel et ümberregistreerimist oleks võimalik ka äh, reaalselt läbi viia. see on kõik välja toodud artiklis neli. Äh, edasi on üks rõhuasetus ka äh, elektroonilisele andmevahetusele, mis peaks toimuma erinevate registreerimisasutuste vahelisel koostööl. see on artiklis seitse ära toodud. see on väga oluline aspekt sellepärast, et ilma elektroonilise äh, infovahetuseta vastavate asutuste vahel ei ole võimalik ka lihtsustada registreerimissüsteemi. see muidugi tähendab ka seda, et teatud pädevused tuleb täita registreerimisasetus, asutuste poolt ning vaja on tagada ka andmekaitse reeglite järgimine. aga kui need tingimused on täidetud, siis on elektrooniline andmevahetus kindlasti väga hea asi ja toob kaasa palju hüvesid samuti tuleks äh, erinevate liikmesriikide vahel äh, tunnustada tehnolo-, äh, ülevaatuste dokumente. isegi, kui tehnoülevaatuse määratlus ja reeglid on erinevad erinevates liikmesriikides, siis ühtne tunnustamine on kindlasti selle arvamuse eesmärk. ning komisjoni ettepanekus on välja toodud ka see, millisel juhul võivad registreerimisasutused keelduda teises liikmesriigis registreeritud sõiduki registreerimast? see eh, tähendab tavapäraselt kasutatud sõidukite eh, ostmist ja nende registreerimist erinevates liikmesriikides. artiklis kaheksa on see kõik välja toodud. kokkuvõttes võin ma öelda, et käesolev ettepanek on väga eh, hästi ellurakendatav ettepanek, kritiseerimise põhjust siin väga palju ma ei näe, aga ma ütleksin, et selle ettepanekuga on eesmärgipärasus täidetud ja mm, meie arvamuse järgi need eesmärgid ka täidetakse. minu ettepanekute osas Äh, tahaksin mina välja tuua, et ma tahaksin äh, seda arvamust tugevdada ja sõnaliselt konkreetsemaks timmida äh, nendes kohtades, kus seda vaja on. nii et kõigepealt tahaksin ma just oma täienduste osas öelda, et loomulikult on oluline, et menetlusi lihtsustataks ja halduskoormust vähendataks ning kui see viib ka veel kulude vähendamiseni, siis on see väga konkreetne eesmärk ja kasulik eesmärk. minu teine punkt, mida ma raportöörina siia lisaksin, on see, et meie esimees äh, Brian Simps-, Simson oli juba mm, raporti autor, mis puudutas meie kodanike kõige suuremaid murepunkte, miks nad arvavad, et ühisturg ei toimi korralikult Euroopa Liidu kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine ja muudatusettepanekus üks ja kaks olen ma ka need mured välja toonud. edasi, meie enda arvamuses olen ma täiesti veendunud selles, et meie fookus peaks olema keskendunud kogu selle menetluse lihtsustamisele aga samal ajal on oluline ka see, et liiklus üleüldiselt äh, muutuks turvalisemaks. minu arust ei ole siin mõistlik äh, mõelda, kas meil oleks vaja detailsemalt äh, reeglistikku, see võib tekitada uusi tõkke, tõkke, tõkkeid, sellepärast et liikmesriikides on väga erinevad menetlused sõidukite registreerimisel, aga Äh, minu arust on oluline see, et me järgiksime komisjoni ettepanekut, sest komisjon on juba ühtlustatud äh, ettepanekud teinud. kui meil on kakssada muudatusettepanekut, siis sageli on nii, et sada nendest teevad asja veel keerulisemaks ja seetõttu äh, koostöös variraportööridega oleme me püüdnud kitsendada kõiki neid keerulisemaid detaile ning leida väga äh, suurt äh, ühisosa, mis meie kol-, äh, koha kodanike jaoks oluline on. edasi on oluline see, et meil oleks sidus menetlus ja see oleks seotud ka liikluse turvalisemaks muutumise paketiga, tehnoülevaatuse paketiga, mis juba on vastu võetud, nii et kindlasti ei tohi me mitte mingil juhul kaalukausile panna liiklusohutust Äh, sest kui me oleme nõus äh, sellega, et tehnoülevaatus on äh, läbitud ühes liikmesriigis ja kui teises liikmesriigis ilma tehnoülevaatuseta seesama sõiduk liigelda tohib, siis tähendab seda, et liikmesriikides peaks olema ühesugusel tasandil tagatud tehnoülevaatus ja liiklusohutus muudatusettepanekus viis olen ma siin rõhutanud, et see, kes esimesena et me räägime sellest, et äh, sõiduki registreerimisdokumendid, kui nad on kadunud või varastatud, siis on oluline see, et äh, registreerimistunnistuse äh, omanik suudab tõestada seda, et ta on äh, dokumentide seaduslik valdaja. me ei räägi siin sõiduki omandusest, vaid liisingu puhul ka valdajast. Äh, kindlasti on oluline see, et äh, Euroopa andmekaitse inspektor on teinud käesoleva arvamuse puhul omad öö, ähm, märkused, ma olen käesoleva arvamuse koostamisel neid ka arvesse võtnud. ning minu viimane märkus on seotud sellega, et liikmesriikide poolt äh, sätestatud reeglid peavad paigas olema ja paika jääma. Äh, piiriülestel äh, üleviimistel peaks kindlasti mm, seda veel vaatama, aga me kindlasti ei taha kärpida liikmesriikide pädevust selles vallas, vaid ainult piiriülestel üleviimistel Äh, on, on need sätted olulised. nii et me kindlasti ei ohusta mitte kellegi suveräänsust äh, selle arvamusega seoses. et delegeeritud õigusaktide äh, kaudu saab kõik need asjad korda ajada. mis puudutab arutelupunkte meile tulevikuks, siis ma ütlesin juba, et me peame ühtlustatud ajavahemikku paika panema, olgu see siis kuus kuud või midagi muud, mina olen ette pannud, et see võiks olla pool aastat, aga ühtlustatud ajavahemiku osas me võime arutada, kas see on mõistlik, et see oleks pikem või lühem. ja üks küsimus oleks kindlasti ka komisjonile, see puudutab artiklit viis, ehk siis seda, et Äh, registreerimisasutus võib ka keelduda teises liikmesriigis registreeritud sõiduki registreerimisest. keelduda saab ainult sellisel juhul, kui äh, ühtlustatud ajavahemik on juba mööda lastud. Äh, arusaadav muidugi aga küsimus on, äh, et mis siis tuleb edasi teha, kas tuleb minna tagasi oma äh, algsesse liikmesriiki, äh, seal uuesti saada tehnoülevaatus ja registreerida sõiduk või kuidas peaks edasi käituma? see küsimus ongi komisjonile, kuidas sellisel juhul käituda et äh, kas on siis äh, mõistlik äh, mootorsõiduk tagasi viia algsesse päritoluriiki. minu arust ei ole see mõistlik, aga mm, vaatame, mis komisjon ütleb. tahaksin tänada variraportööri, kes on nende tuumpunktide kallal ka töötanud. tahaksin küsida või paluda teilt äh, et te keskenduksite oma kommentaarides kõigele sellele, mis puudutab transpordisektorit ja mitte äh, ainult äh, teha siin märkusi, mis äh, asju veel detailsemaks, keerukamaks ajaks. tänan teid juba ette hea koostöö eest, aitäh! suur tänu, sotsialistid ja demokraadid, härra Panjo, palun! suur tänu, kallid kolleegid, see määrus, mis puudutab siis äh, Eh, mootorsõidukite registreerimise lihtsustamist liikmesriikide vahel eh, võtab arvesse Euroopa kodanike üht suuremad mured, eh, mida väljendas ka IMCO komisjon puudutades ühtlasi ka ühisturu küsimusi. sooviksin öelda, et taas, et ümberregistreerimine ei ole väga laialt levinud probleem. erilisi probleeme sellega seotud ei ole ja eraautode eh, ja kaherattaliste sõidukite registreerimine, eh, ümberregistreerimine on kohustuslik eh, kõikjal. ning selle aluseks on harmoniseeritud dokument Ehm, ehm, aluseks on komisjoni poolt vastu võetud dokument. ja eh, praegusel hetkel on e-, eelkõige oluline ühisturu eh, toimimise garanteerimine ning eh, aprillis tegi komisjon omapoolsed ettepanekud, et lihtsustada ehm, sõiduautode eh, registreerimist Euroopas. ja seda mõ-, ja seda protsessi mõjutavad uued ettepanekud konkreetselt. näiteks eh, meie mootorsõidukite tehnilise kontrolli küsimus, see sunnib mõningate liikmesriikidel eh, oma seadused selles valdkonnas üle vaadata. ning seda teha Äh, praegusel ajahetkel on tegelikult üsnagi ebamõistlik. kuna me soovime, äh, et administratiivsed sätted jääksid äh, samaks ja ühtlasi ma sooviksin, et kont-, et tehnilise kontrolli paketi läbirääkimised on lõppenud võttes aluseks dokumendi aastast üheksakümmend kuus, mis äh, on seotud siis äh, ähm, ettepanekuga ja mis äh, mootorsõidukite tehnokontrolli osas, võttes arvesse kahe tuhande üheksanda aasta vastavasisulist direktiivi. suur tänu, härra Tabakar, palun suur tänu, härra esimees, suur tänu ka raportorile väga hea arvamuse projekti eest. ma arvan, et oluline on meile transpordikomisjonina äh, keskenduda just transpordiküsimustele. ma arvan, et äh, alguseks tuleb öelda seda, et äh, komisjon on teinud väga hea ettepaneku ja andnud meie tööle väga hea aluse. ma arvan, et kodanikud reaalselt tunnevad puudujääke läbipaistvate reeglite osas äh, just mootorsõidukite registreerimise vallas, äh, nii et oluline teema. raportöör siin juba puudutas mitmeid küsimusi, mis ka meie tähelepanu pälvisid ma arvan, et oluline on kindlasti ka liiklusohutuse paketiga kogu seda temaatikat äh, siduda, samuti on vaja registreerimisdokumentide kehtivusaega, me võiksime rääkida siin kolmest kuust, aga kui me küsime rakendumise kohta, siis eh, kas eh, kahe või kolme aasta jooksul saab see eh, reaalselt ellu, ei tea, kas, kuidas need, kuidas, milline oleks kõige mõistlikum piirang, aga komisjoni käest peaks seda küsima. ALDE arust on oluline kindlasti administratiivkoormuse vähendamine ja lihtsustamine äh, Euroopa Parlamendi puhul on samuti tihti see lugu, et äh, me muudame halduskoormuse veel suuremaks, aga kodanike ja ka ettevõtete puhul on oluline sellise koormuse vähendamine kindlasti. Äh, samuti on oluline see, et me vaataksime ja analüüsiksime, kas registreerimisasutused saavad nende reeglite järgi tõhusalt kontrolle teostada Äh, loomulikult liikmesriigid on eelkõige selle kontrolli eest vastutavad ja seetõttu tuleks ka liikmesriike julgustada äh, kontrolle viima läbi tõhusamalt, selleks et jällegi halduskoormust vähendada. nii et äh, ootan huviga tulevast arutelu kõikide raportööride ja variraportööriga, suur tänu! suur tänu! proua Liisenberger, palun, Roheliste nimel! suur tänu! mul on alati hea meel, kui me räägime sellest, et et menetlusi lihtsustatakse Euroopas, eriti kui me räägime siin piiriülestest tegevustest või näiteks piiriülestest õpingutest. aga äh, samuti on minu arust juba algusest peale oluline Ähm, vaadata, kuidas täpselt liikmesriigid hakkavad neid uusi reegleid rakendama. sest ikka ja jälle näeme me seda, et kui midagi lihtsustatakse, siis hakkavad kõik liikmesriigid äh, neid tingimusi erinevalt äh, tõlgendama ning äh, kodanike jaoks midagi lihtsamaks tegelikult ei muutu. nii et seda on vaja kohe alguses siin välja tuua. teine aspekt, kõigepealt suur aitäh härra raportöörile Äh, sellepärast et te rõhutasite kohe siin tehnoülevaatuste küsimust, see on tõesti lahtine küsimus, äh, see on vaja äh, paika panna, sest mis siis on nii, kui keeldutakse tehnoülevaatuse tunnustamisest, siis ei kehti ka enam enam auto kasutamise õigus ja selle eest tuleb hoolitseda. ma kardan, et aluline elu või asukoht tekitab siin ilmselt äh, Itaalia õigusruum jälle probleeme. Äh, seda on juba komisjon kümneid ja kümneid kordi läbi teinud, äh, sellepärast et Itaalia definitsioon alaline elu või asukoha kohta tekitab alati probleeme, ma ei tea, kuidas see teistes riikides rakendub. olen nõus oma prantsuse kolleegiga, et me peame kindlasti järgima seda, et te liiklusohutusele eh, tehnoülevaatus eh, vastab ja et meil on kõigil usaldus, et eh, liikmesriikide standardid on ühel tasandil. see on väga keskne küsimus, sellepärast et usaldamatust on tõepoolest praegu liikmesriikide vahel, tehnoülevaatuse valdkonnas tekivad kahtlused, kas üks või teine liikmesriik on kontrollinud õigesti ja komisjonipoolne küsimus loomulikult et äh, on väga oluline, sellepärast et äh, oluline on ohutusreeglite järgimine ja mis juhtub siis, kui äh, on liiklusõnnetused selle tulemusena tekkinud kuidas siis tegeletakse selliste olukordadega, kui puuduvad teatud dokumendid või dokumendid on valed, neid ei tunnustata? kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et me ei räägi siin äh, mingisugusest väga suurest massist äh, muus liikmesriigis registreeritud sõidukite registreerimisest, äh, ähm, sellepärast et kui näiteks piiriülastes regioonides õpivad tudengid, siis nad kindlasti ei registreeri oma sõidukit uues liikmesriigis ja seetõttu langevad statistikast väga paljud sellised juhud ka välja ma kindlasti ei taha rääkida siin Brüsseli kogukonnas eh, Brü-, eh, Brüsseli ametnikest, sellepärast et ka siin on näha seda, et ühele või teisele inimesele või liikmesriigist pärit inimesele on kasulik eh, jätta oma auto registreerimata aga ka selline, äh, äh, sellistel juhtudel peaks olema ikkagi äh, meil konkreetne reeglistik, mida, mida järgida. kui andmekaitset põhimõtteid järgitakse, siis ma olen sellega ka päri, nii et ootan igatahes koostööd huviga. suur tänu! enne kui härra Van Dalen saab sõna konservatiivide nimel, tahaksin ma tervitada viiteist tudengit meie saali tagumises osas, kes õpivad avaliku halduse ülikoolis ähm, Leidnis. suur tänu, et olete meile külla tulnud, aga igatahes, Piiter, teil on nüüd sõna. Eh, jah, voorzitter, tänku veel. Kijk, dit zijn voor onze fractie nu de wezenlijke voorstellen. suur tänu. nüüd põhipunktidest. me praegu vaatame ühisturgu ja kui me tahame, et eh, ühine turg jõuab inimestele lähemale, siis tegemist on väga hea ettepanekuga, me toetame oma fraktsiooni nimel raportööri. mul on tõesti väga huvitav näha, milline on muudatusettepanekutele komisjoni reaktsioon paistab, et tegemist on tõlkega, selgub, et ei ole tegemist tõlkega, vaid mingisugune eh, heli on tekkinud kõrvaklappidesse, mis muutub järjest tõve, kõvemaks. ja prantsuse keelde ka tõlget ei ole. et segadus on praegusel hetkel saalis. kõneleja ütleb, et ta teeb siis pausi eesistuja eh, tunneb muret, kas nüüd kõik probleemid saavad varsti lahendatud. nüüd paistab, et asi läheb paremaks. Prantsuse kabiin on kusagil ära kadunud. keegi võttis ära Prantsuse kanali ja nüüd palutakse kõikidel kontrollida üle pultide tegevus, paistab, et asjad hakkavad sujuma uuesti. Eh, nüüd küsib kõneleja, et kas tema räägib liiga kõvasti. selgub, et eh, kõneleja ei räägi liiga kõvasti, vaid lihtsalt oli mingi taustaheli. nii et Peeter jätkab alustan otsast peale. nii nagu ma ütlesin, meie fraktsiooni jaoks on tegemist väga olulise ettepanekuga. me laiendame siseturgu, tuleme eh, lähemale kodanikele, eh, püüame kõrvaldada olemasolevad eh, puudujäägid ja ma toetan seda raportit, aga mul on konkreetsed küsimused komisjonile, mis puudutavad muudatusettepanekuid, mida me tegime ja nende tööd määrusega. kõigepealt muudatusettepanek number seitse, mis puudutab siis eh, töö eh, sõidukite registreerimist, et kolm kuud on selleks aega. praegusel hetkel müüakse väga palju sõidukeid, aga see müük eh, võib tegelikult äh, äh, teha selle kolmekuulise perioodi väga tihedaks, et kas, äh, kas see lihtsalt ei muuda asju väga keerulisemaks, kas me ei peaks suurendama seda ajalimiiti? aga üleüldiselt ma toetan seda. nüüd härra Koh. suur tänu. ma tänan raportööri selle töö eest. mind huvitab just nimelt järjepidevus, eh, kuidas eh, vaadatakse uuesti läbi direktiive, mis puudutab tehnilist kontrolli treilerite osas meie jaoks on see oluline. aga eh, ma esitan selle kohta ka hääletusnimekirja, aga nüüd siis komisjonile. Eh, annaksin ma sõna. Eh, suur tänu, et te tulite transpordikomisjoni. Eh, suur tänu, et te mind kutsusite siia, et ma saan osaleda komisjoni töös mis puudutab nüüd seda arvamuse eelnõud, siis me suhtume sellesse väga positiivselt. me mm, toetame seda, et meie ettepanekusse suhtutakse positiivselt ma saan aru, et teil on terve rida muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on täpsustada teatud sätteid, et kõik oleks selgem, täpsem. me oleme valmis neid arutama. ja paljud nendest ei tekita probleeme. aga need küsimused, mis siin täna esitati, mis mul meelde jäid tänasest arutelust puudutavad just nimelt tööalaste sõidukite registreerimist, seda, et siin on kehtestatud kolmekuuline kehtivusaeg. ma arvan, et see võiks jääda delegeeritud aktide valda ja me ei ole otsustanud veel, milline see ajaperiood peaks olema. kui tõepoolest on tegemist niisuguse probleemiga, mis peaks oleks lahendatud tekstis või mitte, ka seda me peame veel mõtlema. ja siis räägitakse siin veel aruandlusperioodist. meie ettepanek on neli aastat, teie ettepanek on kaks aastat ja võib-olla kaks aastat on liiga lühikene aeg, sellepärast et lihtsalt nii lühikese aja jooksul ei ole võimalik aruannet koostada. kas oli veel küsimusi? ma nüüd ei mäleta enam praegu ah jaa, küsiti kindlustuse kohta. see ettepanek ei käsitle kindlustusküsimust. sellepärast ma ei oska kindlustuse kohta praegu midagi öelda tänasel koosolekul, aga põhimõtteliselt on meil hea meel, et te tõstatasite selle küsimuse ning ma loodan, et kõik kõhklused saab siis hiljem kõrvaldatud. suur tänu. suur tänu, härra Pöörker. kas te soovite midagi lisada? ma tahaksin tänada kolleege kom kommentaaridest, mida me siin kuulsime. ma olen kindel, et tegemist on siin usalduse küsimusega sest eh, siin on tõstatatud ka liiklusohutuse paketi ja tehnilise kontrolli küsimust ja eh, minu e-, ettepanek oleks selline, et me peame arvestama neid aspekte, aga kui me kõiki siin lõplikult sirgeks räägime, siis võib-olla läheb liiga palju aega. olulised on liiklusohutuse mm, aspektid sellepärast et liiklusohutusaspekte on vaja ellu viia, nendest peab kinni eh, pidama ja praegusel hetkel arvamused lahknevad, kas me peame eh, otsustama ja kas me peame ootama nii kaua, kuni on näha, kuidamoodi eh, kõik ellu viiakse, kuidas peetakse kinni nendest reeglitest terves Euroopa Liidus ja sellepärast ütlen mina, et usaldagem ikkagi seda, mida tehakse meie eh, huvides on, et me eh, läheksime edasi lihtsustamisega, et me läheksime lihtsustamisega edasi nii kiiresti kui võimalik, sest nii me hoiame raha kokku. ja loomulikult selle juures me ei tohi sammugi taganeda eh, ohutusest. ja ma tahaksin tänada kõiki selle kaugele ulatuva kokkuleppe eest või ühise meele eest, mida me oleme saavutanud. härra Van Dalenil on üks päevakorraline küsimus. E, esimees. mina e, loomulikult ei taha nüüd e, Eh, siin liigselt koormata üle inimest, kes eh, tuleb komisjonist, aga ma siiski esitasin konkreetse küsimuse registreerimistunnistuste kohta. ja võib-olla ma saan sellele kirjaliku küsimuse. Eh, vaata, kas saate kohe vastata või teete seda kirjalikult? nimetasin seda punkti et komisjoni ettepanek sellisel kujul, nagu ta praegu on, eh, näeb ette seda, et see küsimus lahendatakse delegeeritud eh, aktiga ja see puudutab ka sellist eh, ajutist registreerimistunnistust, me vaatame seda küsimust edasi. et mina vastaksin, et nad alles mõtlevad selle asja peale nüüd tuletan teile meelde, kolleegid, et kuusteist oktoober on siis äh, tähtaeg, mil esitada muudatusettepanekuid. kahekümne seitsmendal novembril me hääletame seda oma äh, komisjonis. ei tea veel, kuidas IMCO-s asjad lähevad, aga kuusteist oktoober on nende, mm, on siis see esimene tähtaeg, millele mõelda suur tänu ja nüüd siis järgmine päevakorrapunkt, see puudutab Euroopa lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirju ja siis härra Ugias on raportöör. Eh, president eh, Simson, eh, ringratsioon. suur tänu ma tänan esimeest, ma tänan äh, kolleege nende muudatusettepanekute eest, mis on tehtud, neid muudatusettepanekuid on rohkem kui kolmsada, see näitab, kuivõrd oluliseks fraktsioonid peavad seda äh, teemat, kuivõrd olulised on teenindusajad. aga nüüd äh, praegusel hetkel ma kõiki muudatusettepanekuid ei jõua siin läbi arutada, aga ma olen alati kättesaadav kolleegidele, kes tahaksid veel selgitusi selle teema kohta ja me võiksime siis need selgitused eh, jagada kahepoolselt. põhimõtteliselt need muudatusettepanekud puudutavad väga tundlikke aspekte. see eh, puudutab näiteks äh, kasutusaja äh, selle täpsuse suurendamist kaheksakümne viiele protsendile, siis äh, nende nende pakettide kasutamist ja on selliseid, kes ei tahaks Eh, praegusel hetkel midagi muuta, aga mulle tundub, et meie peaksime minema kaugemale kui see, mis praegu välja on pandud, välja käidud. oluline on see, et me saaksime hea kompromissi selleks, et lennujaamade võimsust tõsta, see on väga oluline selle tegevusvaldkonna jaoks. on mm, poliitilisi jõude eh, ja ma loodan, et kõik poliitilised jõud praegusel hetkel käituvad väga eh, vastutustundlikult, mõistes seda, millised on transpordisüsteemi vajadused nii täna kui tulevikus. ma toetan komisjoni nende kompromissitaotlustes ja ka eh, eh, komisjon saab aru, et vaja on tõsta seda teenindusaegade eh, kinnipidamise täpsust, et oluline on käsitleda nende pakette. ma loodan, et me arutame seda teemat oma komisjonis meil tulevad eh, alates eh, sellest nädalast tehnilised eh, koosolekud, me kohtume ka Strasbourgis kahekümne kuuendal oktoobril. ja seal me siis arutame kolleegide murepunkte. mis nüüd puudutab seda teenindusaegade seeriat ja neid ettepanekuid, muudatusettepanekuid, mis on tehtud komisjoni ettepanekule siis eh, palutakse eh, siin eh, vähendada selle seeria pikkust viieni ja siis räägitakse veel ka kohalikest tingimustest, mis siis võimaldab seda seeria pikkust määrata sõltuvalt, sõltuvalt lennujaamast ja on ka selliseid, kes tahavad äh, et, ehm, et suve, suvised ja talvised erinevused kaovad, et see number pannakse paika viiena. siis eh, puudutab eh, veel, eh, puudutavad mitmesugused muudatusettepanekud selle teenindusaegade järjestust ja kas need viis äh, teenindusaega peaksid olema üksteise järjest, et kui sellest kinni ei peeta, et siis äh, kaotatakse õigus nende kasutamiseks. kõikides fraktsioonides äh, ollakse seda meelt, et peab kasutama ka kohalikke reegleid nende teenindusaegade seireks rääkides nüüd võrgustikest. kõik on seda meelt, et peaks ära kustutama mõiste network airport see puudutab erinevaid kompetentsusi, kompetentse näiteks, mis on Eurokontrollil ja äh, Eh, teistel, nii et, et kui me kasutame selle võrgustiku mõtet, siis eh, olukord eh, muutub veelgi komplitseeritumaks. nüüd koordineerimisest. on katseid, on katseid lahjendada komisjoni ettepanek, kui me räägime siis koordineeritavatest lennujaamadest ja eh, proua Foster just nimelt eh, tuli välja niisuguste ettepanekutega selles osas, kuidas eh, toimub kogu süsteemi haldamine, et üks lennujaam on koordinaator, ma arvan, et selles osas me kompromissi ei saavuta on vaja koordinaatorite puha, puhul läbipaistvust, see on äärmiselt oluline punkt. see tagab, et koordinaatorite tegevus on võimalikult läbipaistev. selles osas on kolleegid olnud väga laialdaselt ühte meelt. Need muudatusettepanekud, millega on välja tulnud, siiski annavad koordinaatoritele suuremale, suurema iseseisvuse. ja e, mulle tundub, et et kõik, kõik tehingud, mis toimuvad teenistusaegadega, peaksid olema individuaalselt käsitlevad, mitte pandud ühte patta, nii nagu komisjon seda välja käib. ja nüüd erinevad kolleegid, Marinesko, proua Tikao ja teised on oma muudatusettepanekutega kirjel-, kinnitanud, et oluline on finantsaspekt et koordinaator peab igal hooajal eh, näitama, et eh, rahalisest eh, seisukohast on kõik korras, et kõik oleks maksimaalselt läbipaistv ja ettevõtetel on ühised konkurentsitingimused. nüüd räägiks mõni sõna nendest reeglitest Eh, mis puudutavad eh, selle lävendi tõstmist kaheksakümnel eh, protsendil kaheksakümne viiele, peaaegu kõik poliitilised fraktsioonid on tulnud välja muudatusettepanekutega selle küsimuse osas liikumises kaheksakümnelt kaheksakümne viiele protsendile aga samal ajal on siin väga raske leida mingit alternatiivi. kui me ei kaasa rohkem ressurssi. minule isiklikult tundub, et komisjoni ettepanek on selline, et selle peaks eh, heaks kiitma, sest tõepoolest niimoodi me kasutame tõhusamalt ressursse nüüd rääkigem siis stiimulitest. mitte ükski fraktsioon ei ole selle vastu. et me käsitleme teenindusaegu ja eh, lennundusettevõtteid. mõned Eh, tahavad eh, kasutada eh, sanktsioone nende lennundusettevõtete vastu, kes ühiskasutusse ei anna õigeaegselt tagasi need teenindusajad ja igatahes me ei taha, et toimuks mingisugune teenindusaegade väärkasutus juba kaheksateistkümnendas reeglis on olnud eh, viide sellele, aga nüüd rääkigem sellest, et eh, teenindusaegadele on panna ka, on vaja anda ka juriidiline mõõde, et peaks olema õiguslik definitsioon, mis käib koos tehniliste detailidega, nii nagu see on olnud eelmistes eh, õiguslikes aktides. aga Eh, mõned kolleegid ei taha hakata tegelema selle teemaga, sest et eh, õigusliku definitsiooni leidmine on väga raske, aga ma arvan, et kompromissi eh, vaimus me ikkagi peaksime seda püüdma leida, et me saaksime vaadata, millised on siis need välja pakutud võimalused. näiteks proua Lichtenberg on selles osas teinud väga niisuguse positiivse panuse muudatusettepanek kakssada üks räägib just e, nendest õiguslikest aspektidest teenindusaegade heaks e, kiitmisel. ja minu viimane e, punkt siis teenindusaegade vahetamine, selline nendega kauplemine järelturul see puudu-, sellest on räägitud muudatusettepanekus kakssada viiskümmend enamus kolleege tahaksid, et selline praktika jätkuks, seda on kasutatud juba pikka aega erinevates riikides, aga küsimus on nüüd selles, et kas sellest ka raha tuleb maksta, kui vahetatakse neid teenindusaegu ja selles osas on tulnud ehm, palju muudatusettepanekuid, näiteks eh, kakssada kuuskümmend kaks, kakssada kuuskümmend üheksa härra Kanšanilt ja tema kolleegidelt sellega püütakse vältida olukorda, kus ettevõtted vahetavad teenindusaegu kasusaamise eesmärgil pärast seda, kui need on neile eh, antud. ja äh, härra äh, Sassoolis ja teised on teinud muudatusettepaneku kasumi kohta Eh, nad on öelnud, et osa sellest kasumist, mis niimoodi teenitakse, tuleks anda eh, lennujaamadele selleks, et nad saaksid parandada infrastruktuuri, et see tuleks anda sellistesse sõltumatusse eh, kätesse, et lihtsustada selle raha kasutamist ilma lisa administratiivkoormuse tekitamiseta aga ma loodan, et me e, leiame kokkuleppe. E, suur tänu, et te mulle andsite e, sõna ja et me tõepoolest jõuame heale kompromissile. suur tänu, nüüd ma annan Rahvapartei esindajale sõna. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri kogu selle töö eest, mida ta on teinud. teema ei ole lihtne. ta on andnud meile hea ülevaate ette ka eh, muudatusettepanekute kõige tähtsamatest eh, punktidest. teen väga lühidalt. kordan üle mõningad teemad, mis on eh, tekkinud. üks on näiteks see, et kas kasutad seda teenindusaega või kaotad selle teenindusaja meie ei usu, et oleks mõtet kasutada mm, seda lävendi muutmist kaheksakümnelt protsendilt kaheksakümne viiele. seda on praktilisest seisukohast raske rakendada. ja sellepärast meie arvame, et selle punkti osas me peaksime veel pingutama. tõepoolest, me peame olema ambitsioonikad. aga ka komisjon peab andma oma osa selles, et eh, lennujaamade eh, läbilaskevõimet suurendada. meile tundub, et eh, viienädalane periood on täiesti sobiv, aga me võiksime seda teemat veel kord vaadata just nimelt selle järjepidevuse seisukohast ja siis need kohalikud reeglid võib-olla tõepoolest, kui on mingisugused kohalikud tingimused, siis võiks neid eh, paindlikult kaasata, aitamaks lennujaamu, mis on ülekoormatud aga koordinaatorite finantseerimise küsimus on järgmine asi. ma olen nõus mõningate muudatusettepanekutega, mis tulid äh, äh, fraktsioonidelt, et eh, on vaja läbipaistvust finantseerimisel, aga see ei ole sugugi kerge. raske on ette näha või ette kujutada, kuidas mingi kolmas mm, osapool toetaks koordinaatoreid me peame ikkagi tagama selle, et kõik osapooled töötavad selle nimel, et mehhanism muutuks läbipaistvamaks. ja sellepärast on nendel vaja suuremat äh, läbipaist- äh,, suuremat sõltumatust. nüüd siis äh, maks selle eest, et ähm, et teenindusaegu reserveerida, meie arvame, et peab äh, rakendama sanktsioone nende suhtes, kes reegleid korralikult ei järgi. aga kui me nüüd äh, karistame või suuname oma sanktsioonid lennundusettevõtetele sisse teatud sanktsioonid, mis ei ole päriselt ära teenitud või mis on liiga karmid, teevad olukorra hullemaks. mis nüüd puudutab äh, seda network airports, siis me oleme tulnud välja muudatusettepanekutega, mis puudutab just nimelt seda kategooriat. me Eh, püüame leida vahelahenduse või kompromisslahenduse, andmaks informatsiooni eh, selle teema kohta, aga kui me kompromissideni jõuame, siis ilmselt me jõuame ka kokkuleppele. oluline on, et me mm, ei tee olukorda eh, lennujaamade jaoks hullemaks, et me ei suurenda nende jaoks bürokraatiat nüüd õiguslik definitsioon, teenindusaja, teenindusaja õiguslik definitsioon. tundub ju väga tore, et eh, me koostame õige õigusliku definitsiooni, siis me saame paremini aru, kelle oma see teenindusaeg on. praegusel hetkel praegusel hetkel on tegemist olukorraga, kus eh, teenindusaegadega kauplevad need, kelle omad need teenindusajad ei ole ja niisugune olukord peab kaduma. ja tõepoolest on huvitav vaadata, kuidas kujuneb välja meie arutelu teeninduse, eh, selle õigusliku definitsiooni osas. ja nüüd siis teenindusaegadega kauplemine see on õige, et sellel teisesel turul on vaja suuremat, suuremat läbipaistvust, aga meie fraktsioonis on sellele ka vastuseisu, eriti Prantsuse kolleegide poolt. mõned on täiesti vastu sellele, et äh, see kauplemine jääb suhteliselt kaugele. mina isiklikult arvan, et teisene turg peaks olema olemas, aga see turg peab olema läbipaistev, hästi reguleeritud, et ei tekiks spekulatsioon, spekulante. nii et kõik peab olema suunatud ainult sellele, et lennujaamade võimsusi paremini hallata kas sa võtaksid edasi mm? -hmm. suur tänu, härra Sassoli, eh, suur tänu teile, suur tänu eh, härra äh, Udžija selle eh, teie tubli töö eest. suur tänu selle eest, et te võtsite vastu mõningad meie muudatusettepanekud. ma sooviksin rääkida mõningatest punktidest eriti puudutab see koordinaatorite küsimust ning äh, seda, et äh, need peaksid, viimased peaksid olema iseseisvad. meie kui saadikud peaksime nõudma võimalikult suurt äh, koordinaatorite läbipaistvust ja, ja sõltumatust, eriti puudutab see, puudutab see teenindusaegade jagamist. see teenindusaegade jagamise kohta ma esitasin mitmeid muudatusettepanekuid. nüüd, mis puudutab äh, sekundaarturgu, ma olen sellega nõus üldiselt, kui see garanteerib äh, efektiivsust ja läbipaistvust. ma arvan, et üks osa rahast, mis äh, sellega teenindatakse, tuleks suunata lennujaamadesse, et nende viimast infrastruktuuri parandada võib-olla võiks näiteks luua eh, fondi, mis eh, eh, aitaks transpordisektorit paremini reguleerida. selle, selle sisuline amet loodi kahe tuhande üheksandal aastal. mina arvan, et praegusel hetkel meil ei ole vaja mingisugust uut kategooriat või uut definitsiooni välja töötada, sest see ei parandaks lennuliiklust ning see võib äh, olemasolevat süsteemi veel keerulisemaks äh, muuta ning mis äh, puudutab teenindusaegade jagamist, siis see on hästi, hästi suurt vaidlust tekitanud punkt. mina olen kaheksakümmend viis, viisteist poolt. mitte kõik saadikud ei ole selle poolt, et kaheksakümmend, kakskümmend Eh, jät-, eh, eksisteeriks edasi, meie toetame kaheksakümmend viit, viit, kaheksakümmend viis, viiteist. Eh, sest see, sest kaheksakümmend kakskümmend võib tähendada suuremaid ootus, pikemaid ootusaegu. ning see tekitab ju probleeme just uutele ettevõtetele, mis turule sisenevad. ma arvan, et me peaksime äh, viis teenindusaja, viie teenindusaja juurde jääma ning äh, vajaduse korral võib äh, teenindusaegu pikendada vastavalt kohalikele normidele. nii et äh, peaksime lennujaamade suutlikkust suurendada ja seda on võimalik teenindusaegu paremini jagades teha ning kaheksakümmend viis üheteistkümnele esitati ka kolleegide poolt äh, muudatusettepanekud, eriti nende poolt, kes on kaheksakümmend kahekümne poolt. mina arvan, et äh, äh, komisjoni ettepaneku, panekut viie tõlin-, järjestikuse tõljendusaja kohta võib toetada, see tähendab siis, et lennuettevõtete suhtes ollakse endiselt paindlikud ning kui see peaks vajalikuks osutama, siis äh, Ehm, on ehm, võimalik lendusaegu pikendada juhul, kui tekib äh, ülekoormus. ma arvan, et me peaksime olema julgemad, et äh, välja töötada pisut äh, ambitsioonikamad. proua Liftenberger, palun. Ähm, suur tänu teile ma arvan, et et peaksime meeles pidama seda, et tegu on väga väikese osaga teenindusaegadest. me ei äh, ürita muuta kõiki teenindusaegade küsimusi, vaid tegeleme ainult väga väikese osaga äh, teenindusaegadest. siin on mõningaid selliseid punkte, mis minu meelest äh, on üsnagi poleemilised me nägime seda juba tuha kriisi eh, korral ja eh, probleemidega seoses, mis sellega seoses tekkisid. peame arvesse võtma ka keskkonnaalaseid probleeme. kui me jätkame tegutsemist samas vaimus kui praegu, siis äh, Ehm, minu meelest see ei aita olemasolevaid probleeme lahendada. ning eh, mis puudutab eh, siis seda definitsiooni, et mida teenindusaed tegelikult tähendab, eh, siis öeldakse, et, et see on mitte, tegu on mittemateriaalse hüvega ja sellega kaubeldakse. mina ütleks, et tegu on äh, res publicaga ehk avaliku asjaga ja see tähendab seda, et me peame arvesse võtma siin erinevaid kriteeriume, muuhulgas ka keskkonnakaitset. härra De Beiker, palun. al gezegd is, dat de rapporteur eh, een, een eh, goede maar moeilijke job eh, heeft en had. Um, twee korte puntjes die. suur tänu. ma pean ütlema, et raportööril oli siin üsnagi raske ülesanne ees. peab selgelt ütlema välja seda, et meie praegune arutelu on siin üsnagi rahvusvahelise iseloomuga. me ei peaks ainult siin oma Euroopa nabasid vaatama, vaid me peaksime mõtlema selle peale, et tegu on rahvusvahelise küsimusega. Ehm, see on seotud äh, siis äh, ärilennundusega, peaksime ka selle peale mõtlema. see on väga oluline just äh, kohalike lennujaamade jaoks, see on ka suurte lennujaamade jaoks oluline. nii et ärilennundus, kommertslennundus peaks olema osa meie, meie programmist on väga oluline, et me üritaks, üritame seda tööd edasi teha. Uh, uh, komisjon, suur tänu. Äh, ma loodan, et te ei taha siin kindlasti äh, Eurovisiooni lauluvõistlust korraldada, et komisjonile antakse null punkti aga suur aitäh teile raporti eest ja kõikide detailsete muudatusettepanekute eest, mis puudutavad teenindusaegu. ma loomulikult äh, siin jagan kolleegide häid arvamusi, aga meie püüame teha seda, et lennujaamade äh, haldussuutlikkust kasutatakse kõige paremal võimalikul moel ära. me oleme pragmatistid, pragmaatikud tahame, et äh, süsteem oleks tõhus ja et osalistele kulud ei kasvaks. see on meie tegutsemispõhimõte mul on väga hea meel, et meie ettepaneku tuumosad äh, on äh, käesolevale äh, komisjonile arusaadavad ja nad on nendega nõus, eriti mis puudutab siis teenindusaegade jagamist ja me ei räägi kindlasti siin radikaalsetest meetoditest, näiteks teenindusaegade konfiskeerimist või muud Mm, oksjonit silmas pidades, aga muudatusettepanekutest me näeme seda, et läbi fraktsioonide on mitmed teemad, mis tekitavad probleeme, eh, sellepärast et me oleme siin kaheksakümmend viis viisteist eh, ettepanekut eh, teinud ning samuti äh, teenindusaegade mm, seeria pikendamist. jah, need probleemid tekivad ikka ja jälle, aga üks võimalus, kuidas nendest mööda põigata, on see, et võtame need küsimused eraldi vaatuse alla. mis puudutab pikemat ähm, teenindusaegade seeriat, siis oleme jällegi kuulnud äh, seda, et me oleme püüdnud erinevaid äh, viise kasutada siin seitsmest seeriat kasutada, aga mõjuhinnangud näitasid, et üleilmselt ei annaks see mingisugust tulemust. teised lennujaamad aga on siiski huvitatud eh, kümme, viisteist seeria kasutamisest eh, ja selle jätkamisest. aga teoreetiliselt, eh, kui mõelda, siis kui me jätame seeria, viiese seeria paika, nii nagu praegu on, siis me toetaksime väga tugevalt, eh, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, eh, me annaksime võimalus lennujaamadele, kellel tõepoolest on see võimalus eh, pikendada teenindusaegade seeriat. Düsseldorfi, Lissaboni ja Londoni kahele lennujaamale, Jean de Gaulle ja samuti Zürichi lennujaamalt näiteks oleks see kindlasti väga vajalik ja mõistlik. nii et meie analüüsid näitavad, et kui me saame Äh, üheksasse lennujaamas äh, pikendada äh, teenindusaegade seeriat, siis saaks tegelikult sellest pikenenud seeriast hüvesid ka teised liikmesriigid ja teised liikmesriigid samas saaksid lühemat teenindusaegade seeriat kasutada ja see oleks üleüldine kehtiv reegel. me oleme ka veendunud, härra esimees, selles, et meil oleks vaja kaheksakümmend viis viisteist kasutamisreeglit rangemaks keerata, selle asemel, et kasutada seda, mida praegu kasutatakse kaheksakümmend kakskümmend erinevad huvigrupid on väga konkreetselt öelnud, et kaheksakümmend viis protsenti, viisteist protsenti tekitaks äh, mitte ainult lennuettevõtjatele, vaid ka kolmandatele riikidele äh, probleeme ja kui te annate mulle veel kõneaega juurde, siis äh, tahaksin kommenteerida seda küsimust. kõigepealt, mis puudutab kaheksakümmend viis, viisteist reeglit, Eh, nendele mm, lennujaamadele, mis on ülekoormatud täna, siis eh, sellegipoolest see kaheksakümmend eh, kakskümmend oleks võimalik kasutada teistes liikmesriikides, me ei sunni peale kellelegi kaheksakümmend viis, viiskümmend viisteist reeglit. teiseks, kõik teavad, et Euroopas on kindlasti lennujaamade ülekoormatusega suuremad probleemid kui teistes maailma osades ja kasutamis, Ähm, reeglid, mida meie oleme üle võtnud, äh, peaksid ka meie tänast ülekoormatuse mm, põhimõtet peegeldama. teiseks äh, või kolmandaks, lennuettevõtjad teavad, äh, kuidas kohalduda vastavate süsteemidega. Nemad oleksid võimelised kasutama ühtesid reegleid siin, teisi seal, nii et me loodame, et IATA ja teised veenavad eh, lennuettevõtjaid ja teisi huvipooli, et kaheksakümmend viis viisteist oleks mõistlik reegel ja see ei tekitaks kindlasti lennuettevõtjatele lisakulutusi. Eh, ja me loodame loomulikult ka Euroopa Parlamendi mm, fookusele mm, selle küsimuse osas edasi veel kommenteerides kolleegide poolt öeldut, kõigepealt äh, siis võrgustikku kuuluvate lennujaamade puhul ja kategooriate loomise puhul, see on tekitanud äh, segadust, me vaatame üle kõik muudatusettepanekud ja sealt paistab see selgelt välja. Äh, kui me teatud liikmesriikides et äh, me saaksime teatud liikmesriikides äh, koordineerida äh, võrgustiku Ühtse Taeva operaatoriga, juhul kui näiteks oleks tegemist potentsiaalse õnnetusjuhtumiga mm, edasi, mis puudutab teenindusaegade omamist, siis meie teenindusaega defineerime siin kasutusõigusena, aga selge peab olema, et kasutus on Euroopa Liidu õigusandja tingimustel kasutus. omand on midagi muud. Äh, mis puudutab äh, teenindusaegade kasutamist äh, lennujaamade mm, finantseerimiseks, jah, atraktiivne on see mõte küll. eelmisel komisjoni ähm, istungil me seda ka arutasime, see kindlasti teisesel turul või järelturul teenindusaegade kauplemist ei soodustaks ja see tekitab probleeme sellepärast, et lennujaamu peaks finantseerima lennuettevõtjate äh, teenustasude läbi ja mitte kuidagi muidu. Äh, mis puudutab teenindusaega, äh, ja nende taaskasutuse suunamist, siis see on töötanud mitmeski kohas hästi, näiteks Düsseldorfis, aga sellegipoolest on seda rünnatud erinevate huvirühmade poolt kindlasti teenistusaegade skeem sellisel puhul ei peaks olema mitte Euroopa Liidu ülene, see võiks olla erinevatest äh, liikmesriikidest erinevalt äh, ja kindlasti lennujaamad ei tohiks äh, hakata seda põhiliseks raha teenimismeetodiks kasutama lennuettevõtetelt raha välja pressides. härra esimees, vabandan, et olen läinud läbi üle aja, aga tahaksin, tahtsin detailsemalt selgitada teenindusaegu ja kaheksakümmend viis viisteist reeglit, aitäh! suur tänu! enne kui ma annan sõna raportöörile, äh, siis ilmselt te teate, et lennuettevõtted on saatnud meile kirja, kus räägitakse sellest, kas Euroopa Liit peaks võtma üle kaheksakümmend viis viisteist äh, reegli ja Ameerika lennufirmad on öelnud, et kui Euroopa Liit seda rakendab, siis äh, tekitatakse kindlasti mingisugune vastujõud. mul ei ole muidugi ameeriklastega kemplemise vastu midagi, ütleb härrasimees, aga viis kuni kuus erinevat võitlust on praegu erinevatel äh, vallad, valdades toimumas. nii et ma ei oleks selleks äh, kindlasti äh, huvitatud. volinik Kallas on saanud selle kirja Ameerika osapooltelt ja ma olen seda kirja ka näinud. nagu öeldud, me ei arva, et kaheksakümmend viis viisteist reegel mõjutab kolmandaid riike nii et mina ei leia, et ähm, Ameerika Ühendriikud peaksid siin mingisugusest äh, vastuhakust või kättemaksust rääkima üldse. Äh, jate ja teised on ise pakkunud äh, teenindusajad välja, aga ameeriklased näiteks neid jate reegleid praegu ei täida. nii et me oleme väga viisakalt vastamas, et me tahame seda asja edasi arutada nendega, aga tõepoolest siin kättemaksu karta, härra esimees, ilmselt ei ole vaja suur tänu. härra Uutšas, palun. suur tänu. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on täna sõna võtnud. hindasin väga kõrgelt konstruktiivset dialoogi ja seda, kuidas kolleegid on antud teemale pühendanud kõik fraktsioonid said sõna ja ma tahaksin ka väljendada oma tänulikkust äh, komisjoni suunal, kuna komisjon on olnud paindlik, olgugi et komisjon peab äh, konkreetselt kinni oma eesmärkidest ja teatud punktidest, on nad siiski äh, jätnud paindliku õhkkonna ja ilmselt me kompromissini ka jõuame. nii et see teema eda-, areneb edasi mul ei ole vaja siin detailsemalt äh, ilmselt rääkida, aga enne kokkuvõtet äh, on mul veel mõningad kommentaarid. ma jätsin puutumata teatud äh, kommertslendude, lendusid puudutavad küsimused. Mm, ma olen avatud selles osas, ka seda võiks kaasata ja näha lennuliikluse osana. edasi äh, tahaksin ma rääkida veel äh, integreeritud piletisüsteemist, kus näiteks äh, ühtne piletimüük to toimub nii ähm, mm, lennu- kui raudteeettevõtjate puhul. sellest on erinevad osapooled väga huvitatud ning äh, loomulikult on õhus veel palju teisigi küsimusi. näiteks äh, teatud lennujaamade valik äh, kolmandates riikides. ehk ka siin puhul oleks vajalik kokkulepe nii, et Euroopa süsteem ei oleks isoleeritud, vaid et oleks Euroopa süsteem, mis oleks integreeritud ka äh, kolmandate riikide süsteemidega. loomulikult ähvardusi me ühestki osapoolelt kuulda ei võta. me peaksime kaitsma oma huvisid, mis Euroopa kodanike huvisid peegeldavad ning samuti kaitsma Euroopa institutsioonide huvisid, mida esindame meie kindlasti sõda me kellelegi ei kuuluta, oleme avatud dialoogiks ning tahaksin kindlasti selles vaimus ka jätkata. suur tänu, tuletaksin liikmetele meelde, et hääletamine toimub kuuendal novembril ja täiskogule läheb see küsimus detsembril arutamiseks ning sinna juurde tulevad veel lennupaketi kaks ülejäänud osa ka. suur tänu, härra raportöör! ja see on tänase päevakorra lõpp. koordinaatorite koosolek on päevakorra järgi kell viis. tuletaksin liikmetele meelde, et homme kohtume me teises saalis, see on A3G3, nii et vaadake omad päevakavad üle ja tulge õigesse kohta kohale kolm G kolm. nii et äh, koosolek on lõppenud ja koordinaatorite koosolek algab kell viis, aitäh!